ja siin on siis tegemist ka äh, aspektidega, mis on eelarve komisjoni jaoks olulised. ma tahaksin kõigepealt tervitada seda, et Euroopa Komisjon on vastava algatuse üldse esitanud, sest tegemist on esimese korraga, kus komisjon töötab välja mingi üldise lähenemisviisi äh, rändepoliitika asjus, rändepoliitika ja varjupaigapoliitika asjus ning äh, võtab arvesse ka seda, et on vaja lisarahastust. seetõttu ma tervitan komisjoni vastavat äh, algatust. jah, holistiline lähenemisviis. holistiline lähenemisviis on siis selline termin olemas, mina oleksin öelnud globaalne lähenemisviis. aga kui teie, härra esimees, arvate, et holistiline on parem sõna, siis olgu pealegi tegemist on siis äh, üldise tervikliku globaalse lähenemisviisiga, sellise mehhanismiga, mille eesmärgiks on reageerida eh, probleemidele, mis on teatud eh, liikmesriikides eh, toimunud ning see näeb ka ette umbes neljakümne miljoni isiku ümberpaigutamise. meil on umbes kakskümmend miljonit pagulast, kes on saabunud Aafrikast ja kelle ümberasustamiseks on siis ette nähtud ka raha see on esimene tähtis punkt. teiseks on kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal ette nähtud rohkem raha rände- ja varjupaigapoliitika haldamiseks. umbes kakssada kaks tuhat eurot. aga peale selle peaks äh, komisjon meile äh, ka edastama võimalikult äh, täpsed andmed rände ja varjupaigapoliitika kohta, et meil oleks võimalik vajadusel esitada ettepanek rahastuse asjus. minu meelest on rahastuse probleemi lahendamine väga oluline me peame selle lahendama, sest järgmistel aastatel muutub äh, äh, see küsimus veelgi põletavamaks. Frontexi jaoks on ette nähtud lisaraha, nagu me kuulsime, aga ma tahaksin, ma tahaksin teada, kuidas kuidas siis ikkagi saab Frontex kogu selle töö ära teha ja selleks peab komisjon meile andma lisainfot? siin on öeldud, et eelarveprojekt, mille komisjon on esitanud, toetab äh, seaduslikku sisserändet, sisserännet ja sisserändajate lõimimist ühiskonda ning samuti äh, Äh, samuti efektiivset äh, tagasisaatmist, kuid raha on meil siiski vähem kui aastal kaks tuhat neliteist ja ma tahaksin komisjoni käest küsida, miks see nii on. lisaks sellele toetan ma seda, et tuleb tugevdada teiste osapoolte rolli, et tuleb tugevdada varjupaigapoliitikat ja teisest küljest tuleb välja töötada ka sobivad kriteeriumid, mille abil siis otsustada, kas varjupaiga taotleja saadetakse tagasi või mitte. praegu on liikmesriikidel erinevad seisukohad, erinevad seisukohad samas seisus olevate isikute tagasisaatmiseks nii et ühest riigist nad saadetaks välja ja tagasi teisest riigist mitte asüülitaotlustega kas sellega on nii, et kui üks riik keeldub, siis läheb inimene lihtsalt teise riiki ja küsib seal varjupaika? ei, ma räägin põhimõttest, ma räägin põhimõtteliselt, et kui keegi jõuab ühte konkreetsesse riiki, siis äh, tuleb talt igalt juhult võtta digitaalne sõrmejälg. sellest ähm, härra Legeeri meile ka rääkis, sest äh, siis on hiljem võimalik Eurodagist vaadata, kas see inimene on juba varem Euroopa Liidus olnud sellepärast et kui keegi kuskil varjupaika taotleb ja leitakse, et tema digitaalne sõrmejälg on juba olemas, siis see inimene ei saa nõuda, et ta riiki lubataks, kui sellest on varem keeldutud ja ta võidakse välja saata. peale selle tahaksin ma ka küsida automaatse süsteemi kohta, mis peaks tagama selle, et iga agentuur saab välja töötada adekvaatse keskpika ja pikaajalise strateegia. meil on vaja teada, milline on strateegia. ja siis on võimalik äh, rääkida ka eelarvest ning otsustada, millal siis äh, mingi agentuur oma tööks vajab ja kõik need seisukohad kajastuvad äh, selles arvamuses, mille ma olen koostanud ja äh, mida te võite nüüd kritiseerida ja kommenteerida. suur tänu teile, härra Depre, te rääkisite väga sünteetiliselt, väga valgustavalt. ja te justkui pikendate seda debatti, mis meil härra Legeriga juba oli. aitäh teile ka nende lepituskatsete eest, mida te meile tutvustasite, nende asjade eest, mida te soovite komisjonile ette panna ja neilt küsida nüüd ära viia. Eh, aitäh, härra esimees. Vahemere olukord on praegusel hetkel eriti raske ja suure murega väga paljud Vahemere riigid vaatavad äh, seda olukorda täpselt samamoodi nagu ka Euroopa Liit mina olen pärit Sitsiiliast ja Sitsiala, Sitsiilia on paljude põgenike jaoks tõesti esimeseks kohaks, kuhu nad jõuavad. Nende olukord äh, Sitsiilias muutub iga päev üha halvemaks ja just meil on äh, vaja siin äh, terviklikku lähenemist, mis arvestaks kõikide riikidega, mitte ainult Vahemere riikidega ja ma tahtsin mainida ka eelarveprobleemi. me ei räägi siin mitte ainult erakorralisest olukorrast, vaid me räägime protsessist, mis on juba aastaid kestnud ja mis ilmselgelt veel ka aastaid kestab. ja just sellepärast leian mina, et muudatuseelarvega viis ei ole meil võimalik seda olukorda lahendada, mitte ainult sellepärast, et vahenditest ei piisa, vaid ka sellepärast, et vahendid tõstetakse lihtsalt ühelt realt äh, ümber teisele. me räägime praegusel hetkel rändeprotsessist, mis kohe kindlasti kestab veel aastaid ja mis nõuab meilt lisavahendeid. ja meie usume, et komisjon ka järgmisel aastal, kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal peab piisavalt vahendeid leidma selle probleemi lahendamiseks. ja kui nüüd mõelda veel selle peale, et nõukogu ja riigipead ja valitsusjuhid praegusel hetkel just võtsid vastu otsuse, et nad töötavad välja tegevuskava, kus äh, räägitakse rohkem sellest, et tuleb pöörata tähelepanu nendele nii-öelda kuumadele kohtadele, nendele kohtadele, kuhu põgenikud eelkõige jõuavad. siiamaani lähtuti neljakümnest tuhandest äh, rändajas, äh, sisserändajast, aga kui minu saarele jõuavad seal igal päeval juba viis-kuus tuhat sisserändajat, siis ilmselgelt olukord on kontrolli alt väljas nii et äh, meil ei ole võimalik praeguste vahenditega seda olukorda lahendada ja praegusel hetkel võivad tekkida tõesti olukorrad, mida me ei ole siiamaani suutnud endale ette kujutadagi. erakorralises olukorras on meil vaja erakorralisi meetmeid ja sellepärast tõesti tuleks hoolitseda selle eest, et meil on sellised esimesed varjupaigad äh, kohale jõudnutele ja just sellepärast on meil vaja hoopis teistsugust eelarvet, meil on vaja äh, kindla sihtmärgiga eelarvevahendeid ja me ei saa lihtsalt äh, hakata kuskilt midagi kokku kraapima vastavalt sellele, milline on olukord. suvi on ukse ees ja rändevood muutuvad veelgi suuremaks ja ilmselgelt on meil vaja Euroopa Liidu võimekust suurendada. aitäh! Nous allons, nous allons rester là compte tenu de, de l'horaire on tegelikult siin mitmeid punkte, mida me võiksime arutada, aga samas ei ole ju ka äh, kahtlust, et rändeküsimus on üks olulisemaid küsimusi üldse, mida Euroopa Liit käsitleb. rändevood on plahvatuslikult suurenenud ja statistika näitab seda samuti, härra Legeeri demonstreeris seda statistikat. nüüd juhin teie tähelepanu sellele, et koordinaatorite kohtumisel võeti vastu äh, Ehm, ehm, võeti vastu seisukoht kahe tuhande neljateistkümnenda aasta aruande kohta, mis puudutab investeeringuid. ja lisaks eh, otsustati koostada eh, ka arvamus rahvusvahelise kaitse kohta, mida pakkuda Itaaliale ja Kreekale seoses rändevoogudega ja äh, selle eest vastutab Rahvapartei fraktsioon ning lõpuks veel üks küsimus, mis on eriti oluline, ehk siis otsustati, et äh, mul äh, tehakse ülesandeks kirja edastamine libe äh, komisjonile. me arutame paindlikkusinstrumendi loomist, mille abil kaitsta Itaaliat ja Kreekat, nagu juba ütlesin. Äh, härra Fernandes on siin raportööriks ja raport äh, käsitleb solidaarsus, Euroopa Solidaarsusfondi raha kasutamist äh, kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal. Christopher Uu on siin raportöör ja vastutab Rahvapartei fraktsioon. kuueteistkümnendal juunil oli koordinaatoritel ka erakorraline koosolek mille käigus räägiti sellest, kuidas libe ja eelarvekomisjoni liikmete vahel äh, nii-öelda õiglaselt äh, jaotada see delegatsioon, mis juulis läheb Sitsiiliasse. ja me jõime, jäime lõpuks selle juurde, et eelarvekomisjonist läheb kaheksa liiget ja libest äh, neli. kuna selle delegatsiooni suhtes oli väga suur huvi, siis leidsime, et me võime ette näha tegelikult ka selle, et läheb kaks korda rohkem inimesi, kui alguses arvatud. et need kaksteist inimest, kellest praegu rääkisin, on ametlikud delegatsiooni liikmed ja nendele saaks siis lisada veel kaksteist lisaliiget. koordinaatorid tegid sellise ettepaneku, ma loodan, et see on teile vastuvõetav. ka täna hommikul toimus koordinaatorite koosolek, kus otsustati, et et äh, iga-aastase struktureeritud äh, dialoog, dialoogi raames soovime me, et komisjon vaataks uuesti üle mitmeaastase finantsraamistiku ning et komisjon äh, seda ümber vaadatud raamistikku siis arvestaks kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve koostamisel see on väga oluline, et Euroopa Liit suudaks oma võimaluste piires täita neid ülesandeid, mida ta täitma peab ja eh, tagada selle, et Euroopa Liidu liikmesriikide vahel oleks suurem eh, sidusus ja ühtekuuluvus. lisaks on siin ka üks eriülesanne liikmesriikide ja kolmandate riikide jaoks äh, mitmeaastase finantsraamistiku äh, lõpus ehk siis aasta kaks tuhat kuusteist lõpus võib ette näha kaks miljardit eurot äh, lisaraha selleks, et tasuda see, mis jäi tasumata aastatest kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist ja tagada see, et maksmata arveid rohkem ei oleks. peale selle tuleb mõelda ka sellele, milline on Euroopa Liidu panus erifondidesse ja kuidas me saame tagada, et äh, suunitlused liikmesriikide vahel ei oleks nii erinevad, et äh, seatud ühised eesmärgid satuvad ohtu koordinaatorid äh, kiitsid heaks ka selle, et teie, härra esimees, äh, saaks saata kaks kirja, ühe härra Panserile, kes on kes on delegatsioonide esimeeste konverentsi esimees. ja selles kirjas ma peaksin siis äh, toetama seda ideed et äh, vastavad komisjonid ja delegatsioonid peaksid omavahel tegema koordineeritumat koostööd ja teiseks peaksin ma kirjutama härra Žalule, et rääkida eelarvamustest teatud riikide suhtes, et rääkida sellest, et teatud riikidel on eelarvamus Venemaale kehtestatud embargo osas. nüüd aga saame minna lõpuks hääletamise juurde, võttes arvesse, et meil on väga palju äh, punkte, mille üle me peame hääletama. ma kutsun teid nüüd üles asetama hääletuskaarti hääletusmasinasse ja kõigepealt süsteemi testima. Donc, euh... hääletus on alanud. Vous avez tous voté, le scrutin est clos hääletus on lõppenud, kas kõik on hääletanud? ja trois. kolmkümmend viis hääletajat, kolmkümmend kuus, nüüd kolmkümmend viis, kolmkümmend viis ja nüüd me siis lõpetame ja kontrollime, kas te olete hääletanud olgu siis pealegi igaüks on saanud äh, proovida seda masinat ja nüüd me läheme siis hääletuse juurde. me alustame Jose Manuel Fernandesega kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve valitsused kolmepoolsete läbirääkimiste ähm, alustamiseks. härra Pööge, hästi lühidalt, härra esimees, kolleeg Holmaier ja mina tegime kolm muudatusettepanekut, need on nelikümmend üks ja nelikümmend kaks ITER-i kohta ja seitsekümmend kolm, mis puudutab äh, välisrahastamisvahendeid, me toht-, tahtsime sellega probleeme lahendada, mitte neid, mitte probleeme põhjustada. me võtame need muudatusettepanekud tagasi, aga ütleme ITER-i kohta seda, et äh, õigeaegne probleemidest teavitamine ITER-i puhul jääb suureks ja tähtsaks küsimuseks ja et meil eelarvemenetluses on tõesti vaja mõelda ka vahendite ja reservi peale. mis puudutab välisfinantsvahendeid, siis sõnastuse pärast tekkis siin ka arusaamatusi, aga jällegi me tahame selle küsimuse juurde tagasi tulla sest meie arvates on lihtsalt hädavajalik see, et me räägiksime välisfinantsvahendite sisust ja sellest, et meil tuleb hakata võib-olla ka natukene siin kurssi muutma ja ma arvan, et ka eelarvemenetluses me ei tohiks seda võimalust käest lasta. tahtsin seda veel kord selgeks teha, et milline on meie seisukoht, aga me ei tahaks siin praegusel hetkel kolmepoolsete läbirääkimiste läbiviimist raskemaks muuta aitäh, härra Holmeier! Äh, olen nõus äh, äh härra Pöögega ja tahtsin veel teha ühe märkuse ITER-i kohta. raport ITER-i kohta peaks tulema juba juunikuus, komisjon ei tea aga, millal äh, teatis tehakse ja nad päris täpselt ei tea ka, millest nad sooviksid teada anda ja millest mitte ma võin teile praegusel hetkel juba öelda, et äh, mittetoimiva vundamendi puhul ei ole meil võimalik ka ITER-iga edasi minna ja sellepärast on väga tähtis, et hiljemalt septembrikuus äh, see raport koostataks selleks, et me saaksime ka äh, sellest teha järeldusi enda eelarve jaoks see, kuidas praegusel hetkel ITER-i projekti suhtutakse, ei ole vastuvõetav. selge pilt. nüüd siis muudatusettepanekud nelikümmend üks, nelikümmend kaks, nelikümmend kolm, need võtate tagasi. ja seitsekümmend kolm. nelikümmend üks, nelikümmend kaks, nelikümmend kolm ja ensuite le 73. 41, 42. 41, 42. Need, see puudutab kompromi-, aga see on ju kompromiss E. nelikümmend üks, nelikümmend kaks, nelikümmend seitse äh, ja seitsekümmend kolm, kas te ütlesite seitsekümmend kolm? aga kompromiss E, selle all on hõlmatud ju nelikümmend üks ja nelikümmend kaks, juhul kui ah,. Need langevad ära siis, kui kompromiss E vastu võetakse. selge, me läheme siis hääletuse juurde lõige üks, ettepanek kolm, kes on poolt? vastu. erapooletuid? vastu võetud. neli. lõike kolm kohta, kes on poolt? vastu. erapooletuid? tagasi lükatud. viis, kes on poolt? vastu. erapooletuid? tagasi lükatud. kuus, kes on poolt? vastu? erapooletuid? tagasi lükatud. seitse, kes on poolt? kuid siin on ka suuline muudatusettepanekut usub, et kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve ettepanek on teretulnud samm selleks, et liikmesriigid saaksid toime tulla struktuursete muudatustega, eriti sellega, et konkurentsivõime on vähenenud. kes on poolt? vastu, erapooletuid, vastu võetud. kaheksa. ka siin suuline muudatusettepanek, eriti sellepärast, et rändesurve on äh, kasvanud, kes on poolt, vastu ja erapooletuid, vastu võetud muudatusettepanek üheksa suulise muudatusettepanekuga pöörab eriti palju tähelepanu sellele, et oleks võrdne läbipääs, äh, ligipääs mobiilsusele, kes on poolt, vastu, erapooletuid ja vastu võetud. kümme, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kompromiss A kes on poolt? vastu? erapooletuid? vastu võetud. see tähendab, et langevad ära kaksteist, kolmteist, neliteist, kompromiss B, kes on poolt? vastu? erapooletuid? vastu võetud. lõige kuus, muudatusettepanek kaheksateist, kes on poolt? kuid jälle suuline muudatusettepanek sõna regrets, kahetseb, sõna criticizes, kritiseerib asemel, kes on poolt? vastu. erapooletuid? vastu võetud. üheksateist, kes on poolt? vastu. erapooletuid? tagasi lükatud. kakskümmend üks, kes on poolt? vastu. erapooletuid? tagasi lükatud kakskümmend kaks, kes on poolt? vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kakskümmend kolm ja kahes osas, esimene osa ja suuline ettepanek, eh, võttes arvesse inflatsiooni, eh, tähendab see seda, et eh, reaalselt mingit suurenemist ei ole, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud ja teine osa mis äh, rõhutab seda, kui oluline on kulutuste tõhusus. Äh, kes on poolt? vastu? erapooletuid? ja vastu võetud. lõige kümme A, uus tekst, muudatusettepanek kakskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kompromiss C, kes on poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud. seega langevad ära äh, kakskümmend seitse, kakskümmend üheksa, kolmkümmend, kakskümmend ja kolmkümmend neli. lõige kaksteist, ettepanek kolmkümmend üks koos suulise ettepanekuga vastavalt äh, Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile kolmsada kümme peavad äh, Euroopa Liidu eelarve tulud ja kulud olema tasakaalus. kes on poolt? vastu erapooletuid, vastu võetud. kolmkümmend kaks suulise ettepanekuga kustutada sõna total ehk kogu ja kustutada tekst ühtekuuluvusprogrammide jaoks ja nii edasi, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kolmkümmend kolm, kes on poolt, vastu kuid ka siin on suuline muudatusettepanek viie tekst lõikesse nelikümmend üks teise lausesse. kes on poolt? vastu? erapooletuid vastu võetud. kompromiss D lõige kolmteist, kes on poolt? vastu? erapooletuid vastu võetud. ja seega langevad ära kolmkümmend viis, kolmkümmend kuus, kakskümmend kaheksa. edasi lõige kuusteist, ettepanek kolmkümmend seitse tagasi võetud, lõige kuusteist A uus tekst, lõige äh,, ettepanek kolmkümmend kaheksa ja äh, suuline muudatusettepanek äh, mõistab äh, hukka äh, luumepalliefekti teadusuuringute rahastamisele, äh, kaasa arvatud sellistes valdkondades nagu energia, VKE-d, kliima, keskkond, sotsiaalteadused ja teadus ühiskonnas, kes on poolt, kes on vastu, kes on erapooletu ja vastu võetud. lõige kuusteist B kolmkümmend üheksa, kes on poolt? vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kompromiss E, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. lõige seitseteist, ettepanek nelikümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. lõige üheksateist, kompromiss F kes on poolt? vastu? erapooletuid? ja vastu võetud. lõige kakskümmend üks, ettepanek nelikümmend kaheksa, kes on poolt? vastu? erapooletuid? tagasi lükatud. lõige nelikümmend üheksa, kes on poolt? vastu? erapooletuid? vastu võetud lõige kakskümmend üks A ettepanek viiskümmend, kes on poolt? vastu? ja seda kontrollime elektrooniliselt. hääletus on alanud. see on siis ettepanek nelikümmend üheksa vabandage mind, ütleb härra esimees, see on ikka viiskümmend lõige kakskümmend üks A ja ettepanek viiskümmend, mida me elektrooniliselt kontrollime. hääletus on lõppenud ja see on tagasi lükatud. lõige kakskümmend üks B uus tekst viiskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud. ja nüüd kompromiss G, lõige kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud lõige kakskümmend kaks A, ettepanek viiskümmend neli, kes on poolt? vastu? erapooletuid? tagasi lükatud? lõige kakskümmend kolm, ettepanek viiskümmend kuus, kes on poolt? lõike viiskümmend kuus, seda ei hääletata, edasi siis lõige kakskümmend kuus A ja ettepanek viiskümmend seitse, kes on poolt, vastu, ka siin on suuline ettepanek ehk siis äh, tõsta teiseks lauseks lõikesse kakskümmend kuus. kes on poolt? lõige viiskümmend äh,, ettepanek viiskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. kompromiss H lõige kakskümmend kaheksa, kes on poolt vastu, erapooletuid, vastu võetud. lõige kakskümmend üheksa, ettepanek kuuskümmend kuus, kes on poolt? vastu. ka seda kontrollime elektrooniliselt, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud ja see on tagasi lükatud. edasi lõige kolmkümmend üks, ettepanek kuuskümmend seitse, kes on poolt? vastu? erapooletuid? tagasi lükatud. lõige, äh, ettepanek kuuskümmend kaheksa koos suulise ettepanekuga usub siiski, et teatud prioriteetsete alade tugevdamine, näiteks Euroopa naabruspoliitika instrument ja sealhulgas ka Lähis-Ida rahuprotsessi äh, Ähm, Palestiina ja UNR kaks siis VA abistamine on ilmselt vajalik, võttes arvesse äh, meie naabruses toimuvat humanitaarset ja poliitilist kriisi, mis äh, toimub ka kaugemal. kes on poolt? vastu? erapooletuid? vastu võetud. nüüd siis ettepanek kuuskümmend üheksa, kes on poolt? vastu? erapooletuid, tagasi lükatud. seitsekümmend, kes on poolt, vastu, erapooletuid ja tagasi lükatud. edasi lõige kolmkümmend kolm, ettepanek seitsekümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. seitsekümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud seitsekümmend kolm on tagasi võetud, seitsekümmend neli, kes on poolt? vastu? erapooletuid? vastu võetud. seitsekümmend viis, kes on poolt? vastu? erapooletuid? tagasi lükatud. seitsekümmend kuus, kes on poolt? vastu? erapooletuid? tagasi lükatud. seitsekümmend seitse, kes on poolt? vastu? erapooletuid, tagasi lükatud, seitsekümmend kaheksa eh, suulise muudatusettepanekuga, eh, sealhulgas algatused, mille eesmärk on kajastada eh, ja kaasata majanduslikke, ökoloogilisi, sotsiaalseid muudatusi kogu Euroopa Liidus. kes on poolt? vastu? erapooletuid ja vastu võetud. seitsekümmend üheksa, kes on poolt? vastu erapooletuid, tagasi lükatud. kaheksakümmend, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kompromiss I, see on lõige nelikümmend, kes on poolt, vastu, erapooletuid ja kompromiss I on vastu võetud põhjenduspunkt kuus A lõige äh, ettepanek üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. ja põhjenduspunkt kuus B ettepanek kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. nüüd peame me hääletama komisjonide ettepanekuid, komisjonide arvamusi, kuid enamik neist on juba kaetud või äh, ei kuulu praegu hääletamisele ning esimene, mida me hääletame, on lõige kolm, mis tuleb tööhõivekomisjonilt. see on siis ähm, ettepanek kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid ja vastu võetud. edasi lõige kuus, ka tööhõivekomisjon, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. nüüd lõige neliteist. see on tööhõivekomisjoni ettepanek, kes on poolt, vastu, erapooletuid ja vastu võetud edasi lõige üheksa, ettepanek üheksa, see on ITRE muudatusettepanek, kes on poolt? vastu, erapooletuid ja vastu võetud. ja nüüd lõige. vabandust, ütleb härra esimees, mitte Peši ettepanek ei ole see, vaid Agri üheksateist, lõike üheksateist kohta, kes on poolt? vastu? erapooletuid? ja vastu võetud. nüüd Peš kuus koos suulise ettepanekuga, sealhulgas andmekogumise kaudu, kes on poolt, vastu, erapooletuid ja vastu võetud kultuurikomisjon lõige üks, ettepanek üks, koos suulise ettepanekuga, väljendades reservatsioone, mis puudutavad haldusjaotust kultuuri ja meediaosade vahel. kes on poolt? vastu? erapooletuid? ja vastu võetud. kultuurikomisjon kolm, number kolm lõige kolm koos suulise ettepanekuga rõhutab seda, kui olulised on üle-euroopalised võrgustikud, mis koosnevad kohalikest ja riiklikest meediaettevõtetest, näiteks Euronet pluss. kes on poolt? vastu? erapooletuid? ja vastu võetud. nüüd naisküsimuste nice komisjoni ettepanek kaks, lõige kaks kohta suulise muudatusettepanekuga tuletab meelde, et soolise võrdõiguslikkuse küsimus peaks olema inkorporeeritud kõigis Euroopa Liidu poliitikatesse ning seda tuleks arutada ka eelarveprotsessis, kes on poolt? vastu? erapooletuid? ja vastu võetud. ning nüüd on meil võimalik hääletada nimelisel hääletusel kogu ähm, arvamust muudetud kujul ja hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? kui kõik on hääletanud, siis on hääletus lõppenud. ja härra Fernandes on saanud meilt mandaadi kahekümne üheksa poolthääle, nelja vastuhääle ja nelja erapooletuga Nous avons maintenant à voter sur euh, hääletame järgmiseks äh, paranduseelarve projekti number üks aastast kaks tuhat viisteist, mis on äh, proua Kardia Zavalli raport ja siin on mitmeid äh, muudatusettepanekuid. number üks kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve raportöör, kas te olete kuuldel? õigemini paranduseelarve projekt number üks. siin on meil mitmeid muudatusettepanekuid, mille me võime hääletada plokina. raportöör on vastu. kas olete nõus hääletama plokina? jaa. niisiis, kes on poolt? vastu? erapooletud. muudatused on tagasi lükatud. nüüd edasi. muudatusettepanek number kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kaks, muudatus kolm, kes on poolt. suuline muudatusettepanek vastav muudatusettepanekule number kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaks A, muudatus neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. lõige kolm, muudatus viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige neli A, muudatus kuus, kes on poolt, vastu erapooletud. tundub, et on tagasi lükatud, jah. lõige neli B, muudatus seitse, kes on poolt? vastu. kontrollime üle. hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kaheksateist vastu, seitseteist poolt. põhjendus punkt C, muudatus üks. kes on poolt? vastu. erapooletud? vastu võetud nüüd meil on äh, erikomisjonide arvamused. ITRE, TRAN, lõige kaks, suuline muudatusettepanek, mis puudutab teadus-arendustegevust, transporti. nüüd lisatud on sõna teadusuuringud, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Regi lõige kaks suuline muudatusettepanek, tagades äh, kõrge sünergia taseme ESIF-i ja EFSI vahel, samas tõhustades mm, liidu poolse panuse mm, kordavat mõju, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd äh, tekst tervikuna, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud ähm, kolmkümmend seitse, kakskümmend seitse poolt, äh, vastu viis ja nüüd ähm, kahe tuhande viieteistkümnenda aasta üldeelarve paranduseelarve number kolm, äh, mis puudutab kahe tuhande neljateistkümnenda aasta ülejäägi kandmist eelarvesse. tegemist on proua Kardiasabali raportiga, üks muudatusettepanek on tagasi võetud, muudatusettepanek kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanekud, ülejäänud on ka kõik tagasi võetud, nii et hääletame kohe terve raporti üle. nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud heaks kiidetud, kolmkümmend üks poolt, neli vastu, üks erapooletu. edasi järgmine raport, milleks on paranduseelarve number neli kahe tuhande viieteistkümnenda aasta üldeelarvele. see puudutab äh, solidaarsusfondi vahendeid, mida kasutatakse Rumeenias, Bulgaarias ja Itaalias. muudatusettepanek kaks on tagasi võetud, muudatusettepanek kolm koos suulise ettepanekuga, kus öeldakse, et arvestatakse, et solidaarsusfond näitab solidaarsust Euroopa rahvaga äh, Ehm, katastroofipiirkondades, kes on poolt, vastu, erapooletu, heaks kiidetud. neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud muudatusettepanek üks, kes on poolt, vastu, erapooletu, heaks kiidetud ja nüüd kogu raport muudetud kujul, nimeline hääletus, hääletus on alanud kaks häält veel hääletus on lõppenud. vastu võetud kolmkümmend poolt, üks vastu, viis erapooletut. edasi Solidaarsusfond üleujutused Ruma-, Rumeenias, Bulgaarias, Itaalias, härra Muressani raport, muudatusettepanek kolm, kes poolt, vastu, erapooletu. kontrollime hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. viisteist poolt, kakskümmend üks vastu, üks erapooletu. muudatusettepanek neli, kes poolt? vastu, erapooletu, tagasi lükatud. lõige üks A, suuline muudatusettepanek üks kus asendatakse sõna involving sõnaga examining, eh, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. muudatusettepanek viis langeb ära, kui suuline muudatusettepanek võetakse vastu, ei võetud, nii et hääletame, kes poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud. muudatusettepanek üks, tehniline muudatus, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. muudatusettepanek kaks, jällegi tehniline muudatusettepanek, kes poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud ja nüüd kogu raport muudetud kujul. nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kolmkümmend viis poolt poolt, kaks erapooletut, heaks kiidetud. ja edasi. paranduseelarve number viis. ja see puudutab rändesurvele reageerimist see tegelikult puudutab sedasama arutelu, mida me just äsja pidasime muudatusettepanek kuusteist, kes poolt? vastu, erapooletu, tagasi lükatud. muudatusettepanek seitse, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. muudatusettepanek kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletu vastu võetud äh, muudatusettepanek üheksa, kahes osas, esimene osa, kus öeldakse, et toob välja ja nii edasi, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa ülejäänud tekstist, kes on poolt, vastu seda tuleb kontrollida. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. lõige neli A, suuline muudatusettepanek kus on öeldud, et hädaolukorda on võimalik Euroopa Liidu tasandil tõhusamalt äh, ja nii edasi, kes poolt, vastu, erapooletu, heaks kiidetud. muudatusettepanek üksteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kaksteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kolmteist poolt, vastu, erapooletu vastu võetud. neliteist ja viisteist on tagasi võetud, üks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kaks poolt, vastu, tagasi lükatud. kolm poolt, vastu, erapooletu vastu võetud, neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, viis on kaetud, kuus, kuus koos suulise muudatuse ettepanega, kus öeldakse, et kui rändevoogusid ei hallata tõhusalt ja õigeaegselt, siis see võib endaga kaasa tuua suuri kulutusi teistes poliitikavaldkondades. kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud? edasi libe komisjoni arvamusest tulenevad muudatusettepanekud. lõige üks on kaetud, lõige kaks, kes poolt, või kas teeme plokis? kas saame plokis hääletada kõik liive muudatusettepanekud, kes poolt, vastu? erapooletu, tagasi lükatud. ja nüüd äh, kogu teksti üle muudetud kujul nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud kolmkümmend kaks poolt, kolm vastu, kaks erapooletut. ja nüüd äh, globaliseerumisega kohanemise fond äh, Soome ja Broadcom muudatusettepanek üks, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. lõige kuus, muudatusettepanek kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. viis poolt, vastu. kontrollime muudatusettepanek viis. hääletus on lõppenud, vastu võetud. ei, siiski mitte, kaheksateist kaheksateistkümne vastu, mis siis saab? kas siis on see tagasi lükatud? jah, tagasi lükatud. muudatusettepanek kuus poolt, vastu, erapooletu vastu võetud. lõige üheksa, muudatusettepanek seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kümme poolt, vastu kontrollime. elektrooniline hääletus, muudatusettepanek kümme. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud äh, kakskümmend äh, vastu, kuusteist poolt. ja nüüd äh, kogu teksti üle muudetud kujul nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud kolmkümmend üks poolt, viis vastu. ja nüüd läheme edasi. järgmine raport Euroopa struktuuri investeerimisfondid, usaldusväärne majandusjuhtimine ning ühissäteste määruse artikli kakskümmend kolm rakendamise suunised muudatusettepanek üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kaks, muudatusettepanek kaks langeb ära. kui üks on vastu võetud, ei lükkasime tagasi, siiski tuleb hääletada, muudatusettepanek kaks poolt, vastu. tundub, et tagasi lükatud. kolm poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud. neli poolt, vastu, erapooletu. muudatusettepanek kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud seitse, kuus, vabandust, poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. muudatusettepanek seitse poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kaheksa poolt, vastu. kontrollime muudatusettepanek kaheksa. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kümme poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud üksteist tagasi võetud, kompromissettepanek üks poolt, vastu, erapooletu, heaks kiidetud. seitseteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. oi. kaheksateist poolt, ah, seda ei tule ka hääletada nii nagu ka üheksateistkümnes muudatusettepanek, kompromissettepanek kaks, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kolm, lõige kuus. kompromissettepanek kolm, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud edasi, lõige kuus, muudatusettepanek kakskümmend üks, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend kaks, tagasi, see langeb ära. muudatusettepanek neliteist, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud lõige kuus, muudatusettepanek kakskümmend kolm, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend viis, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud ja nüüd äh, kogu teksti üle muudetud kujul hääletus, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kaheksateist poolt, seitse vastu, kaksteist erapooletut, äh, vastu võetud. edasi protokoll entre Euroopa Liidu ja Guinea-Bissau vabariigi vaheline protokoll järgmiseks. kas keegi soovib sõna selles osas? ei, siis läheme kohe hääletuse juurde, muudatusettepanek üks, kes poolt? vastu? mitte keegi, erapooletu ka mitte keegi nüüd kogu protokoll poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. ja nüüd tuleb meil hääletada ka nimeliselt äh, kogu raporti üle muudetud kujul, kes poolt. hääletus on lõppenud vastu võetud kolmkümmend üks poolt, kaks erapooletut, neli, eh, kaks vastu, neli erapooletut. ja nüüd läheme proua Kvardesa palli eh, ümberpaigutuste taotluste juurde. plokis hääletame, eks? ei, siiski mitte. seda tuleb teha nimeliselt, nii et teeme nimeliselt. Eh, kolm. hääletus on alanud jah, hääletus on alanud. kolm inimest ei ole veel hääletanud. kas te ei hääletagi? kaks, kes ikka veel ei ole hääletanud, hääletus on lõppenud vastu võetud kolmkümmend poolt, kaks erapooletut, äh, kaks vastu. proua Hoolmeier. ETPS-i puhul oli meil probleeme, ehk siis andmekaitse inspektori puhul oli meil an-, probleeme, sest meil ei olnud piisavalt kandidaate ja meil ei, ei olnud ka piisavalt teadmisi, peale selle oli seal äh, äh sünnituspuhkusel olevaid inimesi, keda tuli asendada nii et äh, seal siis äh, võeti äh, lepinguga inimesi tööle, minu arvates oli see täiesti õigustatud. Euh, nous devons nous prononcer par euh, appel nominal. Donc avis favorable. ja nüüd siis äh, nimeline hääletus, sest proua Holmaier oli nõus äh,, hääletus on alanud Normalement, deux personnes n'ont pas encore voté. kuid kaks inimest ei ole veel hääletanud. Nad ei ole hääletanud, aga nüüd on hääletus lõppenud. ja raport on vastu võetud kakskümmend kaheksa poolthäält, kolm vastu ja neli erapooletut. nüüd siis kinnisvarapoliitika punkt, selle lükkame edasi Ehm, edasi lükkame punkti kuusteist ja ka punkti seitseteist ehk siis kinnisvarapoliitika turvasissepääsu projekt. see tähendab seda, et hääletamine on lõppenud. Et comme récompense de cet exercice, nous allons sellega on hääletamine lõppenud. ja nüüd me ootame proua Kresslerit. sellepärast, et me tahaksime rääkida liidu üldeelarve suhtes kohaldatavatest eh, finantseeskirjadest ning sõna saab proua Gräsle. mul on väga hea meel, et Läti eesistujaga saime me suurepärased läbirääkimisi pidada ja komisjoniga teksti osas kokkuleppele. olukord oli ju selline, et eh, liikmesriigid nõukogus ei öelnud mitte midagi meie muudatusettepanekute kohta. sellepärast lükkasime mitu kolmepoolsete läbirikkumiste vooru edasi, siis aga vaatasime teksti uuesti üle. ja meil õnnestus äh, seitsekümmend kuni seitsekümmend viis protsenti enda ettepanekutest läbi suruda ja ma nüüd loeksin teile ette, mis meil on olemas. meil on äh, rahvusvaheliste organisatsioonide juures tegelevate vabaühenduste assimileerimine olemas selleks, et kõiki ühtemoodi kohelda. komisjon aga kohe kindlasti tahtis seda võimalust säilitada, aga nüüd on meil välja töötatud menetlus ja me nõudsime, et kuus liikmesriiki peavad olema siis selle vabaühenduse liikmed ja assimileerimise eelduseks on see, et kogu kolleegium võtab selle otsuse vastu. siis äh, seda kõike rakendatakse täpselt samamoodi nagu varem ja ma poleks iial suutnud endale ette kujutada, et on nii raske juba vastu võetud otsuseid ka tõesti rakendama hakata. siis on meil ka peadirektoraatide tegevuskavade hindamise raportit ja tuleb hinnata ka seda, kas on saavutatud Euroopa Liidu jaoks lisandväärtust. komisjoni siseauditid saadetakse parlamendile kui parlament esitab taotluse eelarve täitmise kinnitamise menetluses, see punkt on jällegi väga keeruline, sest äkitselt tahtis nõukogu ka neid dokumente saada. me seal tõesti läksime põhimõtteliselt tülli ja siis äh, avaliku hankemenetluse puhul äh, viisime me sisse jätkusuutlikkuse kriteeriumi ja samamoodi ka keskkonna ja sotsiaalseaduste kinnipidamise nõuded, see oli üks punktidest, äh, mis on puhtalt meie teene, sest me lihtsalt ütlesime, et direktiivid peaksid ka Brüsselis kehtima, nii et palju õnne meile kõigile, siis äh, Euroopa Liidu avalikud hanked ja sanktsioonid äh, lepingupartneritele, seal me ütlesime, et proportsionaalsuse põhimõttest tuleb kinni pidada ja me to-, siin tõesti tugevdasime kaasatud ettevõtete olukorda, me soovime, et õigluse äh, põhimõte kehtiks ja õiguse järjekindluse põhimõte kehtiks. me leidsime lahenduse äh, ka komisjonide jaoks, nimelt see institutsioon või amet, mis lepingu sõlmib, peab ise otsustama selle üle, milliseid sanktsioone pannakse peale, aga on ka terve platvorm, mille liikmed tuleb ära kuulata ja platvormi otsusest kinni pidada, mitte kinnipidamine on ainult teatud tingimustel võimalik see kõik oli väga tähtis, väga tähtis oli, et see platvorm niimoodi paika saaks, sest ainult niimoodi saame me hiljem ka ise peeglisse vaadata ja öelda, et lahendus on tõesti hea. siis äh, foorumite avalikustamine internetis, ka siin jällegi on väga tähtis tagada ta andmekaitse juriidiliste isikute puhul avalikustamine toimub nagunii, kui ei ole mitte mingeid vastuväiteid. Ehm, FIE-de puhul see alati niimoodi ei toimu ja selle platvormi kokkupanemise puhul oli meie jaoks väga tähtis järjekindlus ja sõltumatus ja et meil on kõrgetasemeline sõltumatu juht selle jaoks ette nähtud, seda nõudis ka parlamendi peale, selle on neil ka alaline sekretäriaat, aga see platvorm kutsutakse kokku ainult siis, kui selleks on vajadus siis huvide konflikti küsimust arutasime me ka äh, välistamise võimalusena. me saavutasime selle, et äh, finantsvahendite puhul, mis on vastuolus esialgse ettepanekuga, ähm, ehk et siis välistatakse ka need, kes ei maksa makse ja see on nüüd sisse viidud kõikidesse Euroopa Liidu vahenditesse ja see on ka väga tähtis ja siis me tegime kompromissi ka kontrollikoja puhul, see puudutab menetlusaegu. me lühendasime seda kuue nädalani ja üleüldiselt võib kogu menetlus kesta kolmteist kuud kontrollikoja jaoks tegemist on väga tähtsa sammuga kiirema aruandluse tagamiseks. praegusel hetkel kestab see umbes kakskümmend kuni kakskümmend neli kuud. põhimõtteliselt me äh, lühendasime poole võrra seda aega, aga jällegi komisjon väga ei soovinud seda teha ja järgmise reformi puhul tuleb see uuesti üle vaadata. tegemist oli kõige rohkem vastuolusid tekitanud punktiga, aga me kindlasti üritasime äh, suurendada kontrollikoja võimalust selleks, et saada neid auditeid varem. ja nüüd, kui vaatan Jens Kairi otsa, siis äh, Jens, sinu Orimi muudatusettepanek, mille üle me kogu aeg kaklesime tõesti viimase hetkeni et mida teha nende ülejääkidega. ja seal toodi tõesti väga palju erinevaid argumente välja ja me ütlesime, et tõesti oli klassikalise olukorraga, kus jälle järgmine kord hakkame seda uuesti arutama. ma tõesti väga vabandan, me võitlesime selle eest, aga tulemusega olen ma rahul ja tõesti, ma teeksin soovituse, et eelarvekomisjon võtaks selle teksti vastu, aitäh! ja suur tänu ka esimehele kes väga raskes äh, läbirääkimiste algusfaasis oli meile väga kasulik, ma poleks tõesti ju suutnud endale ette kujutada, et esimestest on nii palju kasu. see märkus ei olnud muide üldse mitte irooniline, suur tänu, härra esimees, tegemist oli suurepärase koostööga ja oli väga hea, et teie olite sellesse protsessi kaasatud, aitäh! ma hoolin teie aitäh! minu roll oli lihtsalt ähm, teid saata teie töös, aga see ähm, raport on suurepäraselt ette valmistatud. siin räägiti kulude vähendamisest ja defitsiidist. ja sellised eesmärgid on nii-öelda delikaatsed teemad ja neid on raske saavutada, kuid teie, proua Kressle, tegite seda ja ma õnnitlen teid. Te olete väga hästi ära kasutanud meile praegu avanenud akent äh, selleks, et me saaksime finantseeskirju äh, reformida. komisjon ja nõukogu on esimest korda mõelnud, et äh, paljudel ettepanekutel ei ole üldse lootust ja seetõttu on nad siis välja tulnud uue ettepanekuga, mida on kaalunud ka paljud teised ja ma õnnitlen teid, proua Kressle, et teie andsite meiepoolse panuse. me arvame, eh, ma arvan, et oleks kohane raportöörile plaksutada. kuid ma näen, et on palju sõnasoove, härra Keer. <clears throat> ja tänke, president, asu. aitäh, härra esimees, kõigepealt suur tänu läbirääkijatele, et äh, te selle minu väga raske muudatusettepanekuga äh, ka tõesti viimase hetkeni võitlesid ja see puudutas Alicante ameti ülejääke. ja ma tõesti arvan, et ikka ja jälle tasub viidata sellele, et siin on tegemist probleemiga. seal on põhimõtteliselt viissada miljonit probleemi kui minu, kui mul on õigesti infot antud, tegemist on tõesti väga kõrge äh, miljoni määraga, mis muudkui kasvab ja kasvab. ja hoolimata korduvatest lõivude vähendamisest ikka ja jälle need ülejäägid suurenevad. ja siiamaani meil ei ole mitte mingeid reegleid selle kohta, kuidas edasi minna sellega. ei saa seda Euroopa Liidu eelarvesse tagasi ümber paigutada, seda ei saa ka liikmesriikidele ega ka ettevõtetele tagasi saata. nüüd on mingi lahendus leitud ja ma arvan, et me peaksime selle küsimusega tegelema. mina põhimõtteliselt juhuslikult avastasin selle, õiguskomisjonis oli hääletus ma ei oska seda tehniliselt õigesti seletada, aga see puudutas seda turgude ametit ja liikmesriikidel kolmepoolsetel läbirääkimistel õnnestus saavutada see, et nüüd on tõesti mingi võimalus seda kõike liikmesriikide eelarvesse tagasi suunata. Nad nimelt ütlesid, et äh, riiklikud turgude ametid, Euroopa turgude ameti otsuste rakendamisel äh, teevad kulutusi, mida nad riigieelarvest ei taha äh, hüvitada tegemist on jällegi äh, sekkumisega Euroopa Liidu eelarvesse ehk tegemist on lõivuga, mida nad nõuavad Euroopa Liidult selleks, et Euroopa Liidu otsuseid ellu viia. kallid kolleegid, tõesti, me ei tohiks sellega nõus olla, kui nüüd äkitselt riiklikud ametid ütlevad, et Euroopa Liidu otsuste rakendamisega on meil nii palju vaeva vaja näha, et meil on lisaraha juurde vaja, siis läheb see asi siin kõik väga-väga keeruliseks arvatavasti hakatakse meilt ei tea mis asjade eest Euroopa Liidu eelarvest siis raha nõudma. ja õiguskomisjonis millegipärast see ilma kisakärata läbi läks ja mina ka tegelikult äh, tõesti ainult ühe väga suure juhuse läbi selle avastasin, kui äh, variraportöör sotsiaaldemokraatidest tuli oma probleemiga minu juurde, ütles, et kõik ülejäänud soovivad poolt hääletada ja selle arutelu lõpetada, sest on ka tähtsamaid asju, aga tema ütles, et tegelikult tuleks selle küsimusega veel kord tegeleda. ja tõesti, ma arvan, et seda tuleks ka välja tuua, öelda, et kallis rahvas, nii see küll ei lähe ja mul on väga hea meel, et äh, aseesimeest on ka kasu, ma arvan, et seda hakkan siin eelarve kontroll, eelarvekomisjonis, eelarve kontrolli komisjonis ka siis samamoodi välja tooma. Cette histoire de, de, d'excédent euh... see lugu ka ju tõendab üht-teist me oleme läinud liiale ja meil on vaja ennast piirata. kuid liikmesriigid on muidugi mures. tegemist on teemaga, mida varem või hiljem oli vaja käsitleda. kas on veel kommentaare? Nous aurons l'occasion de reparler de cette histoire de. jah, nii palju siis sellest loost raporti kuulasime ära. ja tegemist on tõesti tähtsa teema ja tähtsa jõupingutusega. aga ma näen, et Jose Manuel tahab sõna ja loodetavasti, loodetavasti saame siis rohkem teada ka sellest, mis toimub praegu EFSiga. härra Depreed siin. härra Depreed, kas teie soovite rääkida EFSist? või teil on mingeid lisa, lisaargumente? N'abusez pas de cette confiance aveugle, monsieur. härra Fernandes, niivõrd pimedat usaldust ei saa üles näidata niisiis, härra raportöör, teil on sõna. aitäh, härra esimees, ma tänan omalt poolt ka ähm, esimest eraldi ja ma tänan meie sekretäriaati. ja ma tänan koordinaatoreid, kes on meid algusest peale äh, toetanud ja ma tänan ka variraportööre ning ma tänan kõiki meie fraktsiooni töötajaid. ma olen teinud tööd, mis alguses tundus võimatu ja mille puhul äh, alguses tundus, et raha selle jaoks tegelikult ei ole. Äh, mulle tundus, et väga raske on maha müüa midagi, mis ei ole selge, kuid ometi see õnnestus. meil oli vaja miljardit eurot äh, Euroopa ühendamise äh, vahendiks ja see õnnestus. me rääkisime, me rääkisime ka eelarveprojektist, äh, me rääkisime sellest ähm, me rääkisime Tagatisfondist äh, ja sellest, äh, kuidas sinna raha leida, me rääkisime Horisont äh, kaks tuhat kahekümnest ja sellest, milliselt eelarverealt tuleb võtta raha teadusuuringute jaoks. me rääkisime artiklitest kaheksateist ja üheksateist. Ähm, need leiate lisast. ning me oleme samuti rääkinud palju majandushaldusest ja lifetime'ist ning sellest mismoodi seda hinnata. kui äh, see hinnang on positiivne, siis äh, fondi jätkatakse aga on selge, et see hinnang peab olema ennekõike sõltumatu ja äh, kui tuleb välja, et see hinnang on negatiivne, siis tuleb vaadata, mida õigusloomeliselt muuta tuleks, sest me soovime, et fond igal juhul toimiks ja kui siis selgub, et äh, EFSit ei ole üldse vaja, tuleb see lihtsalt äh, ära lõpetada. Ähm, tegemist on siis vahendiga, mis avalikule sektorile ei maksa midagi ning mis VKE-dele on äh, väga olu-, oluline. tegemist on sellise platvormiga, mis äh, loob justkui ühenduse liikmesriigi tasandi ja regionaalse tasandi vahel. ning ka komisjon oli selle ettepanekuga nõus. räägiti sellest, et on vaja uut portaali selleks, et EFSist rohkem räägitakse, et ta oleks nähtavam räägitakse sellest, mismoodi teha paremaid investeeringuid. parlament pidi koostama raporti ja vaatama, mis siis juhtub, kui otsus selle fondi kohta või hinnang sellele fondile on lõppkokkuvõttes ikkagi negatiivne, mis saab siis usaldatavusest? kuid äh, komisjon, investeerimiskomisjon võttis vastu siiski positiivse otsuse. ja see tähendab seda, et EFSI on saanud demokraatliku legitiimsuse me oleme muutnud selle protsessi ka läbipaistvamaks, me oleme saavutanud äh, demokraatliku kontrolli, täpselt äh, nagu ma ütlesin. seda küsimust on arutatud äh, eelarve kontrolli komisjonis ja see on eriti oluline ning lisaks sellele on seda arutanud ka Regi komisjon, Regionaalarengu komisjon. ehk siis tegemist on EFSi näol struktuurse fondiga ja ka väga uuendusliku fondiga. see on nii-öelda lisavahend, see on midagi sellist, mis aitab luua miljoneid töökohti. selle fondi alusteksti on nüüd parandatud ning me loodame, et see toob kaasa suurema majanduskasvu, sest tegemist on sellise vahendiga, millega töötamine võiks olla uhkuse asi. ma tänan seetõttu kõiki kolleege, sellepärast et nad on mind äh, selle tulemuse saavutamisel aidanud ning ma leian, et tegemist on väga hea tulemusega. me jätkame muidugi tööd, jätkame seda veel aastaid, sest meie eesmärgiks on ju mitmekordselt vähendada negatiivseid mõjusid Horisont kaks tuhat kahekümnele ja CEF-ile aga me oleme midagi ka võitnud ja see võit on väga oluline. just mitmeaastase finantsraamistiku raames. meil on vaja suuremat paindlikkust ning artikkel neliteist seda ka pakub. see pakub võimalust kasutada ähm, üldreservi. seda ka kasutatakse ning eh, see töö, mille ma tegin eh, selle raporti osas, oli meeskonnatöö, nagu ma juba ütlesin, seetõttu tänan ma kõiki, kes mind aitasid, tänan esimest sekretäriaati ja kahtlemata ka kõiki fraktsiooni töötajaid, kes on teinud suurepärast eh, tööd. ma arvan, et me võime olla uhked ka selle üle, kui kvaliteetsed on meie poliitilise fraktsiooni töötajad. ja samuti selle üle, kui hästi töötavad komisjoni töötajad eriti just äh, eelarvekomisjoni tehnilised töötajad, suur tänu! see oli tõesti suur hetk ma äh, tajusin praegu seda, mida ma, mida ma tavaliselt ei tunne, et äh, ma olen väsinud ja tahaksin magama heita. Te ütlesite minimaliseerida mõju maksimaalselt. aga, aga olgu pealegi, teie töö ei olnud ju lihtne mina, kes ma siin jälle teie hulgas olen, ütleksin, et parlamendil ei ole ju siin valitsust taga Euroopa Liidus ja seetõttu meie ülesanne on eriti keeruline. kui inimene on diplomaat, siis tuleb tal teha oma tööd ettevaatlikult, aga tal on mandaat kindlate asjade tegemiseks. ja mulle tundub, et mõnikord on diplomaat äh, autismi all kannatav isik aga ikkagi oli meeldiv kuulata, mida raportöör meile rääkis, me saime teada, mis siis EFSi asjus on mõeld-, äh, on muutunud ja kuidas me võime kõigiga rahul olla. suurepärane. selleks, et erainvesteeringuid rohkem oleks, on vaja luua nende ligimeelitamiseks sobiv raamistik ja luua ka sobiv tasakaal. on väga hea, et, et me räägime ka investeeringutest, mitte ainult Kreeka kriisist, ehk siis me otsime ka mingit lahendust ja te kuulsite ju ka, mida rääkis härra Legeri, Frontexi peadirektor et äh, kui äh, meile antakse ülesandeks millegi kontrollimine, siis tuleb igal juhul ette ka probleeme. nii et nüüd on siis uks täiesti avatud ja ebaseaduslikud sisserändajad võivad järjest sisse voorida. nüüd aga annan ma sõna proua Kardsevallile. aitäh, esimees. Ähm, Jose Manuel juba tänas kõiki, kes osalesid kolmepoolsetel läbirääkimistel ja nüüd jääb üle tädada teda ennast äh, raportöörina on ta läbirääkimisi väga hästi juhtinud on äh, suutnud äh, kaasata parlamendi kogu selle töö käigus. töö oli erakordselt keeruline, kolmepoolsed äh, läbirääkimised on alati keerukad, aga need läbirääkimised olid eriti keerutad, kuna oli väga palju erinevaid komisjone kaasatud, erinevaid fraktsioone, kõikidel omad arvamused, toimus peaaegu nagu täiskogu. esimees ütles, et et, et meil oli täpselt selline tunne, nagu öö, oleks söönud hommikusööki enne magama heitmist. nii et kaheksa-üheksa tundi kestsid need kolmepoolsed läbirääkimised, enne kui kõik üksikasjad said paika. me pidime nelisada minikokkulepet lõige lõike haaval, põhjenduspunkt põhjenduspunkti haaval läbi vaatama nii et ähm, tegu oli tavapärasest keerukama kolmepoolse läbirääkimisega, aga üldiselt ähm, tihtipeale me siin parlamendis, kui me peame nõukoguga läbirääkimisi, peame juukseid katkuma ja ähm, samas äh, ka eesistuja ei ole mitte kunagi kerge olla, iga samm edasi tähendab seda, et äh, tuleb mõelda, et kas ka ülejäänud kakskümmend seitse liikmesriiki on nõus selle komakoha muutmisega. nii et äh, see kõik tuli kolmepoolsete läbirääkimiste käigus väga hästi välja, komisjon äh, aitas igati edule kaasa, kuna nad soovisid saada kokkulepet niipea kui võimalik. nii et parlamendil tuli ära teha väga raske töö ja lõppkokkuvõttes äh, kõiki neid raskusi arvestades on kokkulepe hea. parlament panustas äh, arvukate heade ideedega. loomulikult äh, kõike ei ole võimalik üle võtta, aga me suutsime tõesti sisuliselt teksti paremaks muutma ja see on ju esimene vaatus alles. me oleme parandanud rahastamise osa aga ähm, see on üks osa eelarve läbirääkimistest, mis ähm, jätkub ka järgmisel aastal ja, ja ka äh, finantseeskirjade äh, läbivaatamine jätkub, nii et see on esimene vaatus, loodame, et kõik läheb hästi ja äh, fondist saab alaline investeerimisfond Euroopas. aitäh ka teile läbirääkimistel osalemise eest, teie sealolek oli väga oluline, härra Märgal ka teie olite ju seal. Eh, jah, tõepoolest, ka mina olin kohal. Eh, ilmselt nii, mitte nii aktiivselt kui proua Kardesabal ja härra Fernandes, härra Fernandes tahaksin eriti siin välja tuua ja tänada, avaldada talle tunnustust. võib-olla ma väga entusiastlikult kõikidesse kokkuleppepunktidesse ei suhtu. ülejäänud sõnavõtjad on olnud väga entusiastlikud. samas kindlasti parlamendil õnnestus algset teksti muuta paremaks ühehäälsusnõue tähendab seda, et asjad võivad äh, väga kergesti nõukogus ummikusse joosta, toppama jääda, aga ähm, kõigele vaatamata äh, on tekst äh, muutunud paremaks. loomulikult ta ei ole seesama, mis parlamendi algne ettepanek. teiste saadikute teiste komisjonide esindajate arvamuste väljenduses on oldud eh, kriitilisemad kui meie täna siin. nii et eks homme täiskogul eh, hääletus näitab, milline on lõpptulemus. argumente on kõigi kolme variandi suhtes ja ka poolt hääletamise toetuseks. aga loomulikult oleme valmis ära kuulama kõikide arvamused, me austame teiste arvamusi ja mis puudutab rahastamist eh, Horisondile kaks tuhat kakskümmend ja Euroopa ühendamise rahastule, eriti Horisont kaks tuhat kahekümne jaoks, siis siin on see neljaprotsendiline kärbe mitmetele projektidele, mis puudutavad teadusuuringut, kliimamuutusi, energeetikat ja nii-öelda suurte nii-öelda osapooltega projektid on jäänud puutumata, nii nagu tavaks. me oleme pidanud alla neelama milja-, miljardilise kärpe. see pidi olema nii-öelda edulugu, aga tuli loobuda eh, mitmeaastase finantsraamistiku edasisest läbivaatusest, kui eh, nende reserve võib kasutada. Eh, juhtimise osas on olnud positiivseid edasiminekuid, abikõlblikkuse kriteeriumite osas on meie fraktsioonis, meie rühmas väga hea töö ära tehtud. et see tulemustabel on sees, see on väga hea. ja nüüd tuleb silm peal hoida kõigel sellel, et kas see, mille on välja pakkunud pank ja, ja komisjoni talitused, et kuidas see kõik ellu rakendub. et asjal on võimalik väga erinevalt läheneda, aga isiklikult olen tõesti väga tänulik selle eest, mul õnnestus läbirääkimistel osaleda ja on väga kahju, et mul ei õnnestunud viimasel kohtumisel olla Ehm, eh, selle, mis kestis eh, kaheksa-üheksa tundi, nii nagu proua Kardia Zabal ütles, eh, mina viibisin sel ajal hoopis Palis-, Palestiinas. homme avaneb mul võimalus nende küsimuste juurde tagasi tulla ning edasi neid teemasid kommenteerida. ja üks viimane märkus. alguseks on nii-öelda selge plaan selleks, et edendada tööhõivet ja majanduskasvu Euroopas. ja lõppkokkuvõttes on meil nüüd uus äh, rahastusvahend, äh, mitte ainult enam lihtsalt plaan. Äh, mõte on muuta see fond alaliseks, mis võib olla põhjendatud, aga lihtsalt nii-öelda algsest, algne idee on äh, nüüd edasi arenenud eh, hoopis millekski muuks, nii nagu proua Kardia Zabal ütles, me peame väga tähelepanelikult eh, mõtlema selle peale, kuidas me nüüdsest eh, otsuseid langetame tulevaste eelarvete osas, tuleb vaadata ka, millised on fondi toimimise läbivaatamise tulemused, kuna selle põhjal on võimalik vaid öelda, kas algsed eesmärgid äh, on täidetud või mitte. proua Kressle, ka mina tahtsin öelda, et tulemus on palju parem kui äh, eelnõu, eelnõu oli väga auklik, me ei oleks sellega nagunii nõustuda saanud. Äh, ja ma tahaksin nüüd midagi öelda ka menetluse kohta. ka ühise, ühisel komisjonil ühisel koosolekul majanduskomisjoniga tehti nägu, nagu menetlus oleks õige. mina tahan veel kord öelda, et ma ei ole selle menetlusega nõus. ja ma loodan, et sellel ametiperioodil midagi sarnast enam ei kohtu, kordu. jah, meil on olemas ühiskomitee, kus mulgi on olnud õnn osaleda nii valmistatakse ette seda, et võimalikult suur hulk parlamentääre kokku tuleks. kas ei ole nii? on siiski mõned küsimused, mis tuleb veel selgeks rääkida, mismoodi jagunevad liikmed. ma olen aru saanud, et meil on veel mõned koosolekud ja minu meelest on ühine koosolek suurepärane mõte, sest härra raportöör, see ju pikendab, see ju pikendab võimalusi selle teemaga töötada. mina loodan, et see tekst saab hääletusel ikkagi toetuse. on selge, et mõni võib olla ka skeptiline eh, ja mõni võib olla kahtlev, aga praegu ongi võimalus neid isikuid veenda me kuna me soovime usalduslikku õhkkonda, ehm, siis tuleb meil tagada ja selleks, et seda usaldust luua, on meil juba praegu hüpotees, et homme seda teksti ikkagi ka hääletatakse. ja täna õhtul võiksime seda tähistada juba väikese kokteiliga ja tulenemata sellest, mida te homme hääletamisel arvate, olete te kutsutud sellele kokteilile, millega me näitame üles oma rahulolu ja tänutunnet. sest te olete ju teinud kõik, mis võimalik, et kolmepoolsetel äh, läbirääkimistel jõuda äh, mingile kokkuleppele. Jose Manuel eh, siin on rääkinud ka lisandväärtusest ja püüdnud seda lisandväärtust eh, saavutada ja parlament on tõesti ka väga selgelt eh, näidanud, mida me teha soovime. nii et ka mina tänan raportööri, variraportööre, kõiki, kes osalesid selles töös. ja mina, kes ma olen jälle teie hulgas leian, et me saame oma koostöötajate või kaastöötajate panust igal juhul ära kasutada. meil on suurepärased äh, töötajad, meil on väga hea tehnika, meil on ka eksperdid. kolmepoolsed läbirääkimised lõppesid kella seitsme paiku hommikul ja siis ma mõtlesin, kuidas see mõjub inimestele, mida see teeb nende psüühikaga. tegemist on ikkagi ju väga ebaharilike äh, tingimustega. aga lõpuks tuli välja, et kõik ikkagi õigustas ennast. tõesti on, oleks muidu kahju ohverdada niivõrd palju aega. nii et äh, kui nüüd kõik hästi läheb siis me hääletame homme. ja kella seitsme paiku olete siis lahkelt palutud sellele kokteilile. kuid siiski mind parandati, äh, kokteil, kokteili vastuvõtt toimub kella kaheksa paiku. ma tänan veel kord kõiki, kellega sain teha läbi selle suurepärase äh, seikluse, loodame siis, et kõik läheb hästi me peame äh, saavutama äh, tulemuse ja selle, et erainvestorid ikkagi otsustaksid äh, riske võtta, sest nüüd pakutakse neile ju suurepärast tagatist. ja vaja oleks ka seda, et õiguslik raamistik heaks kiidetaks. ja siseturg lõplikult välja kujundataks ning et investeeringud ei oleks killustatud. nii et meil on vaja kaitsta siseturgu ja kõrvaldada sellelt kõik tõkked, mis seda praegu häirivad. samamoodi tuleb meil kaitsta VKE-sid, millest te siin ka rääkisite. tuleb neid aidata ja ma loodan, et vähemalt kakskümmend protsenti sellest äh, ümbrikust äh, rubriigist tõepoolest lähebki kohe VKE-dele ja toob kaasa suuremad teadusuuringud ja rohkem töökohti. ma arvan, et äh, nüüd oleme me jõudnud sellise kellaajani, mil tuleks puhkusele minna, puhkama hakata kolmepoolsetel läbirääkimistel räägitakse enne puhkusi ilmselt siiski veel maksetest ja, ja jätkumeetmetest. nii et kolmepoolsed läbirääkimised eh, finantseeskirjade teemal jätkuvad. nii et proua Kräslep, teie otsusekindlust on meil vaja ka edaspidi. suurepärased tulemused. Pole kahtlustki, et et need kuus miljardit äh, Euroopa ühendamise äh, rahastamisvahendi jaoks leitakse. ja lõpuks, kui meil, kui meil õnnestub äh, leida see vajalik miljard, millest te samuti rääkisite, siis on ju väga hästi. nii et teie töö on olnud tõhus ja elegantne ma arvan, et sellega me võime koosolekuga lõpetada. kuigi tänane päevakord oli eriti äh,, eriti pingeline, on meil ikkagi õnnestunud nüüd kõik punktid läbi võtta ja me saame oma töö lõpetada. soovin teile ilusat õhtut ning kohtun teiega homme äh, plenaaristungil, aga veel enne seda tänaõhtusel kokteili vastuvõtul.